Uh, kallid kolleegid, kallid kolleegid, me alustame. alustame ühe minuti pärast. Uh, me... kõigepealt tahaksin ma lausuda mõned sõnad seoses maavärinaga Jaapanis niisiis palun istuge oma kohtadele. ma tahaksin teha avalduse seoses maavärina ja tsunamiga Jaapanis. seoses nende traagiliste sündmustega tahaksin kogu Euroopa Parlamendi nimel väljendada, avaldada kaastunnet äh, ohvrite perekondadele ja kogu Jaapani rahvale. me tunneme neile kaasa selle suure tragöödia puhul see on äh, suurim tragöödia, mis on äh, tabanud riiki pärast teist maailmasõda, nõudnud palju inimohvreid ja toonud kaasa suuri materiaalseid kana-, kaotusi. me avaldame austust Jaapani päästetöötajate tegu, tegutsemisele ja samuti äh, avaldame austust tavalistele kodanikele, kes töötavad väärikalt ja vaoshoitult, et normaalset olukorda oma kodumaal jällegi taastada sellisel raskel ajahetkel me kinnitame jaapanlastele, et Euroopa Liidu kodanikud toetavad neid. daamid ja härrad, palun tõuske nüüd minutiliseks leinaseina seisakuks, et mälestada selle tragöödia ohvreid. aitäh. ja nüüd avan ma esimeste konverentsi, mis on avatud kõigile saadikutele. tegemist on siis tõepoolest istungiga, kus võivad osaleda kõik saadikud ning ma tervitan nõukogu presidenti härra Van Rompuyd ning Euroopa Komisjoni presidenti härra Barrosot ja samuti komisjoni asepresidenti härra Sefcovitši kõigepealt annan sõna härra Van Rompuyle, kes tutvustab siis äh, ülemkogu tulemusi, sellel ülemkogul käsitleti sündmusi Liibüas ja samuti äh, arutati idapartnerlust. mina äh, teatasin teile need teemad, mis olid ametlikult ülemkogu päevakorras aga nüüd ma annan siis sõna härra Van Rompuyle. Uh, härra president, lugupeetud saadikud, lubage mul kõigepealt uh, omalt poolt uh, avaldada tunnustust ja toetust Jaapani rahvale sellel raskel ajahetkel. tuhanded inimesed hukkusid niivõrd tugevas maavärinas, mis pani maakera oma teljel kõikuma tuuma, maavärinale järgnes veel õnnetus tuumajaamades, samuti tsunami, juba ainu-, üks nendest katastroofidest oleks suur õnnetus, aga koos on nende mõju kohutav. Euroopa Liit toetab Jaapani rahvast nendel rasketel päevadel ja hetkedel, me oleme Jaapanile pakkunud igakülgset abi, president Barroso ning mina edastasime selle sõnumi ka Jaapani peaministrile ning eile palus Jaapan meilt ka ametlikult abi asjade praegune seis on selline, et kakskümmend liikmesriiki on äh, lubanud saata siis kas abi või muid vahendeid äh, äh, Jaapanile. me saadame sinna veepuhastusseadmeid, äh, välihaiglaid, samuti oma päästeeksperte. Äh, samuti oleme valmis aitama, kui olukord tuumajaamades veelgi halveneb kuigi meie abi ei pruugi olla piisav, teeme kõik, mis meie võimuses, et kannatavaid inimesi aidata. ma võin teile teatada, et me arutame nõukogus kahekümne neljandal ja kahekümne viiendal märtsil Jaapani katastroofi ning selle katastroofi tagajärgi Euroopa Liidule ja maailmale. üheks aspektiks on tuumaohutus. eile komisjoni algatusel toimus äh, äh, tuumasektori regulaatorite kohtumine, äh, kus me otsustasime, et tuleb hinnata äh, tuumajaamade poolt kujutatavat ohtu. energeetikaministrid kohtuvad järgmisel esmaspäeval, et arutada, millised on mõjud energeetikasektorile ning turule ja kuidas me saame reageerida. nüüd aga meie kohtumise peateema, eelmisel reedel arutatud küsimused kõigepealt toimus meil erakorraline ülemkogu äh, ja sellise ürituse toimumine näitab, kui oluliseks me peame lõuna, Euroopa Liidust lõuna pool toimuvaid sündmusi. Euroopa Liit äh, tervitab sündmusi äh, Põhja-Aafrikas, samas me oleme mures sündmuste pärast Liibüas ning ülemkogul me üritasime töötada välja ühist Äh, reaktsiooni. revolutsioonid, mis meie lõunapoolsetes partnerriikides on toimunud, on olnud äh, ulatuslikud ja need on toonud kaasa nii häid kui halbu asju, me näeme lootusrikkaid samme tuleviku suunas, samuti näeme tagasilööke äh, vägivalla suhtes, äh, osas Liibüas räägin natukese aja pärast, hiljutised sündmused Bahreinis teevad samuti muret aga samas Tuneesias ja Egiptuses oleme me tunnistajaks olnud eh, olulistele edusammudele, kus on käimas pöördumatud muutused. me oleme pakkunud eh, abi valimiste korraldamisel. Egiptuse võimud, me kutsume neid üles eh, astuma samme selleks, et toimuks tõeline demokraatia, demokraatlikud valimised. ka Marokos on alanud muutused, mida me tervitame ning Äh, paljudes teistes Araabia maades on samuti äh, algust tehtud muutustega. me teame algusest peale, et tegemist on protsessiga, mis äh, nõuab aega ja tulemused ei ole sugugi kindlad, võib-olla isegi vastuolulised ning tulemused on riigiti erinevad oli selge, et see ei, siin ei tule mingit sirgjoonelist marssi vabaduse suunas, me peame kogu aeg eh, hindama neid arenguid, mis koha peal toimuvad ning eh, lähtu-, sellest lähtuvalt tegutsema. lõunapoolsetes naaberriikides toimuvad sündmused on väga olulised ka meie strateegilise tuleviku seisukohalt, seda me arutasime ka ülemkogul. Euroopa Liit toetab kõiki samme, mis astutakse demokraatia teel ning toetame neid majandusreforme, mis teenivad rahva huve meil on vaja uut demokraatiapartnerlust, meil on vaja jagatud jõukust. see teema on ka meie järgmiste kohtumiste päevakorras. lugupeetud saadikud, nüüd räägiksin siis Liibüast, millele me peamiselt möödunud nädalal keskenduks, keskendusime. andsime Liibüa võimudele mõista, et jõu kasutamine tsiviilelanike vastu peab lõppema. see on vastutustundetu, toob taga, kaasa tõsised tagajärjed ülemkogu tervitas äh, ajutist äh, üleminekuvalitsust, mis tegutseb Benghazis, ka mina kohtusin nendega lühidalt. Äh, see organ on meie arvates tõsiseltvõetav läbirääkimiste partner. selleks, et isoleerida praegust režiimi, on Euroopa Liit vastu võtnud sanktsioonid, esimene pakett kiideti heaks kahekümne kaheksandal veebruaril, kaks päeva pärast ÜRO julgeolekuresolutsiooni Liibüa teemal. me läheme kaugemale äh, ÜRO sanktsioonidest, äh, kehtestame siis relvaembargo, äh, viisakeelu, samuti varade külmutamise ja teine sanktsioonide pakett kiideti heaks kümnendal märtsil, päev enne ülemkogu. varade külmutamine Äh, laiendati ka siis äh, riigi kõige olulisemate finantsinstitutsioonide vastu, nagu näiteks Liibüa keskpank. möödunud reedel kõnelesime me ka humanitaarkriisist, mis on tekkinud nii Liibüas kui ka Liibüa piiridel. ligemale veerand miljonit inimest on riigist hirmu pärast juba lahkunud. ülemkogu teatas, et Äh, rahva turvalisus tuleb kõigi võimalike vahenditega tagada, selleks et elanikke kaitsta, on liikmesriigid äh, valmis äh, kaaluma kõiki võimalikke lahendusi, kui täidetakse kolme tingimust, et on olemas tõeline vajadus, selge juriidiline alus ning regionaalne toetus. rahvusvaheline üldsus, Aafrika Liit, Araabia Liiga, Euroopa Liit, USA, Hiina ning Venemaa ei ole veel suutnud kokkuleppele jõuda selles osas, kuidas Gaddafit kõige paremini võimult kõrvaldada. läbirääkimised jätkuvad selleks, et saavutada rahvusvaheline kokkulepe praeguse Liibüa võimude tegevuse peatamiseks. humanitaarkriisi tingimustes äh, on mündil ka üks teine külg Liibes äh, liikmesriikidel tuleb toime tulla äh, pagulaste vooluga Äh, me peame üles näitama solidaarsust ning seetõttu me kutsume kõiki liikmesriike üles osutama nii inim- kui ka tehnilisi vahendeid meie äh, piiriagentuurile Frontexile. me palusime komisjoni, et eraldataks täiendavaid vahendeid. asi puudutab Schengeni ruumi kaitset, asi puudutab ühtseid Euroopa piire lõpetuseks räägiksin veel ühest üldisemast asjast. ülestõusud Tuneesias, Egiptuses ja Liibüas ei puuduta äh, fundamentalismi. Need äh, püüdlused, äh, millest need inimesed lähtuvad, on samad kogu maailmas, töökohad ja õiglus, sõnaõigus poliitikas ning näha ei ole mingit tsivilisatsioonide kokkupõrget ega eks-, eks-, ekstremismi, võideldakse lihtsalt vabaduse ja õigluse eest. see on väga oluline, kui arvestada avaliku arvamuse suhtumist meie enda riikides. lugupeetud saadikud, nagu te kõik teate, ülemkogule järgnes koheselt ka eh, Eurotsooni riigi ja valitsusjuhtide kohtumine. me leppisime kokku Europakti osas ja samuti põhimõtteliselt leppisime kokku paljudes majanduspaketi olulistes elementides, mis leiavad siis kinnitust ülemkogul, mis toimub järgmisel nädalal. sissejuhatuseks räägiksin Europaktist see tugevdab rahaliidu äh, majanduslikku sammast. me keskendume pealiselt sellistele valdkondadele, mis kuuluvad liikmesriikide pädevusse. teisisõnu, tegemist on täiendavate jõupingutustega lisaks nendele meetmetele, mida me oleme juba ellu rakendanud, me keskendume sellistele valdkondadele, mis on äärmiselt olulised selleks, et suurendada konkurentsivõ-, konkurentsivõimet kõik seitseteist Eurotsooni liiget on kindlad, et meie majandused peavad olema konkurentsivõimelisemad ja lähedasemad. me elame globaalse majanduse tingimustes ning konkurentsivõime Äh, vähenemine oli üks peamisi praeguse riigivõlakriisi põhjusi. Äh, konkurentsivõime nii väljaspool äh, kui ka Euroopa Liidu siseselt on see, mis aitab meil kiiremini areneda ja muutuda jätkusuutlikumaks nii keskpikas kui ka pikemas perspektiivis, et luua töökohti, tagada sissetulek kodanikele ning kaitsta meie sotsiaalsed mudelid ja heaoluriiki me tugineme realistlikele ettepanekutele selles Euroopa akti osas ja ma tegin väga tihedat koostööd Euroopa preside-, komisjoni presidendiga me pöörame tähelepanu jätkusuutlikule riiklikule rahastamisele, töökohtadele, elujõulistele finantssüsteemidele ja kõigis nendes punktides on paktis välja toodud siis võimalikud poliitilised meetmed. lisaks sellele Äh, oleme valmis pidama struktuurilisi kõnelusi maksupoliitika osas selleks, et vahetada paremaid kogemusi, äh, vältida kahjulikke tegemus, tegutsemisviise ning võidelda pettuse ja maksudest kõrvalehiilimisega. Need eesmärgid võivad teile tunduda tuttavatena, muutunud on aga see, äh, et on olemas poliitiline pühendumus. valitsused Äh, hakkavad ellu rakendama siis neid meetmeid, mis siin paktis kirjas on ka liikmesriigi tasandil. niisiis, lisaks sellele institutsionaalsele survele tuleb meile nüüd veel täiendav surve juurde. see pakt on äh, poliitiliselt siduv. Äh, järgmisel kohtumisel märtsi lõpus kolle-, me tead-, tuleme välja siis juba uute lubadustega vastavalt sellele paktile me oleme üritanud hoolitseda selle eest, et see pakt oleks kooskõlas ning tugevdaks olemasolevat majanduse juhtimise struktuuri Euroopa Liidus. see on kooskõlas ning tugeneb siis olemasolevatele instrumentidele, meie strateegiale kaks tuhat kakskümmend, Euroopas äh, semester, äh, integreeritud suunised ja nõnda edasi Need uued kohustused leiavad kajastamist ka riiklikes reformi- ja stabiilsuskavades ning neid vaadatakse siis pidevalt läbi. ning komisjon mängib kogu selles järelevalveprotsessis väga keskset rolli Euroopa Parlament saab samuti täiel määral oma rolli mängida vastavalt oma pädevustele ning kaasatud on ka sotsiaalpartnerid. ühised eesmärgid on nüüd täiustatud ning liikmesriigid siis äh, täiendavad neid eesmärke omaenda konkreetsete poliitiliste meetmetega, arvestades konkreetseid probleeme, mis nende ees seisavad. riigid, mis ei kuulu Eurotsooni, võivad samuti osaleda vabatahtlikul alusel, järgmisel nädalal nad siis annavad ka teada, kas nad soovivad osaleda või ei, ma loodan, et nad osalevad ning muudavad Europakti tõesti selleks, mis ta peaks olema, Euro pluss paktiks lisaks sellele paktile oli äh, olulisem, äh, lepiti kokku ka mitmetes teistes majanduspaketi olulistes punktides. me le-, leppisime äh, kokku ka stabiilsusmehhanismi osas. kõigepealt, mis puudutab mahte. me hoolitseme selle eest, et oleksid olemas piisavad rahalised vahendid, nelikümmend miljardit siis selle rahastamisvahendi jaoks. nüüd, mis puudutab nende rahastamisvahendite paindlikkust, siis meil on võimalus sekkuda primaarturul ja mis puudutab äh, veel seda rahastamisvahendit, siis äh, me üritame vähendada intressimäärasid, äh, lähtudes IMF-i põhimõtetest. Kreeka osas me otsustasime laenude tähtaega pikendada ning vähendada intressimäärasid. ma loodan, et me suudame Äh, Iirimaa osas peatselt teha sedasama. riigi- ja valitsusjuhid tervitasid ka neid ambitsioonikaid meetmeid, äh, mida Portugali valitsus on vastu võtnud. Need meetmed tugevdavad usaldust Eurotsooni vastu. Äh, nõukogu jõudis kokkuleppele ka kuue õigusloomealase ettepaneku alusel, mis puudutavad majanduse juhtumist, majanduse juhtimist lisaks me jõudsime kokkuleppele stabiilsuse ja jõudsime kokkuleppele, et nõukogu peaks järgima stabiilsuse majanduskasvu pakti osas komisjoni soovitusi ja kui nii ei tehta, siis tuleb oma seisukohti kirjalikult selgitada. see tähendab, lähtume põhimõttest täida või selgita ja see on põhimõte, mida ka parlament on propageerinud ning veel üks küsimus, mis on väga lähedane, väga südamelähedane Euroopa Parlamendile, me äh, leidsime, et tuleb arutada finantstehingute maksu kehtestamise küsimust äh, mitte ainult Euroopa Liidu ja maailma tasandil, vaid ka Eurotsooni tasandil ma usun, et me oleme teinud tõelisi edusamme võitluses äh, avaliku sektori võlakriisiga ning ma loodan, et järgmisel nädalal need edusammud jätkuvad, ma kohtun kuue raportööriga äh, nendel teemadel homme ning ma usun, et parlamendi panus on väga oluline ning ma olen huvitatud teie seisukohtadest tänases arutelus, aitäh! suur tänu, härra president ja nüüd ma tahaksin sõna üle anda president Barrosole. suur tänu, härra president, ülemkogu eesistuja, austatud äh, parlamendisaadikud, me oleme kõik jahmunud äh, traagiliste sündmuste üle Jaapanis ja äh, ne, see rahvas elab läbi järjest hullemaid ja hullemaid aegu Jaapani ametkonnad esitasid meile eile ametliku abipalve, me tegeleme sellega praegu väga kiivalt ja oleme valmis aitama neid kõigil, kõikidel tasanditel, seal, sealhulgas ka aatomienergia osas ja, ja Jaapani rahvas võib meile nendel rasketel hetkedel lootma jääda. samal ajal oleme võtnud ka ennetavaid meetmeid meie enda kodanike turvalisuse osas, oleme hinnanud Euroopa Liidu valmisolekut reageerida samasugustes oludes. austatud parlamendisaadikud, nii nagu eelmisel nädalal siin kojas ka räägiti, oli reedel äh, koos suurepärane ülemkogu kohtumine, millele järgnesid Eurotsooni riigijuhtide kohtumine. nagu te teate, Euroopa Ülemkogu peamine rõhuasetus oli seekord Liibüal ja äh, Vahemere piirkonnal ja nagu president Van Rompuy ka rääkis, äh, keskendusime Liibüale, ma ei hakka kordama kõike seda, mida ta on öelnud lubage keskenduda aga sellele, milline oli komisjonipoolne panus äh, Lõuna-Vahemere strateegiale. koos kõrge esindajaga esitasime komisjonipoolse panuse, tegime seda teatise vormis ja rääkisime siis sellest, kuidas me Vahemere lõunakalda riike aitame läbi assotsiatsiooniprotsessi, läbi meie partnerlusprogrammide ja äh, Äh, selle aluseks on siis ühtne konsensus, äh, positiivsed tingi, positiivne tingimuslikkus on aluseks seadud ja need riigid, kes teevad läbi äh, arenguid majanduse ja demokraatia mõttes, peaksid saama suurema toetuse meilt. riigi- ja valitsusjuhid toetasid meie teatist, kuid me teame, et meil on veel palju teha selleks, et ehitada üles see partnerlus, mille me oleme välja pakkunud. mis puudutab nüüd aga rännet, see on osadele liikmesriikidele tõsine probleem tegin ma ettepaneku, et komisjon kavatseb rände osas ja pagulasvoogude osas esitada teatise, mis tuleb arutusele juunikuisel ülemkogule. lubage pöörduda nüüd nagu eurot-, aga Eurotsooni kohtumise juurde. eelmisel nädalal ma rääkisin siin kojas sellest, et komisjon on juba kaua aega nõudnud seda, et liikmesriigid tagaksid suurema majandusliku koordinatsiooni ja majandusjuhtimise, eriti seda Eurotsoonis täna on äh, see omaks võetud. veel mõnda aega tagasi see ei olnud vastuvõetav liikmesriikidele, ma tegin samuti ettepaneku, et öö, äh, äh, pakti osas, mida alguses nimetati konkurentsipaktiks, ja ma mõistsin aga, et see pakt tõstatas tõsiseid küsimusi ja nendele küsimustele tuleb vastata. ma olin oma sõnades väga kindlameelne juba eelmisel nädalal ja rääkisin nendest põhimõtetest mida tuleks järgida selles küsimuses. nädal hiljem on mul väga hea meel tõdeda, et kõik need äh, põhimõtted on ka härra Von Rompau dokumendis välja toodud, nii nagu ka reedel öeldi ja seda toetavad valitsusjuhid. Europakt äh, sobib väga hästi tänasesse majandusjuhtimispaketti ning poliitikate koordineerimispoliitikasse. seda viiakse ellu vastavalt aluslepingutele ja Euroopa Liidu institutsioonide sätetele, sealhulgas ka parlamendi seisukohtadele. see ei olnud sugugi algusest peale iseenesestmõistetav, et see nii läheb vastupidi, mõned arvasid, et selle pakti puhul peaks olema tegemist valitsustevahelise paktiga, kuid äh, selle lahingu me võitsime koos teie koja panusega, see oli väga oluline roll, mida te mängisite, suur tänu väga selge seisukoha võtmise eest ühenduse meetodi kaitseks tegemist on tõsise paktiga, kus on võetud väga konkreetsed kohustused, eriti just valdkondades, mis puudutavad liikmesriikide pädevusvaldkonda küll, kuid mis on ometigi määrava tähtsusega Eurotsooni konkurentsivõimeks. samuti selgitasime me seda, et konkurentsivõime on majanduskasvu ja töökohtade tagamise äh, eelduseks ja me tahaksime, et see protsess äh, oleks pidev ja jätkusuutlik, nii nagu me ka kaks tuhat kakskümmend strateegias oleme öelnud, peamised eesmärgid Euroopa jaoks on äh, ju tagada jätkusuutlik ja kaasav kasv ning konkurentsivõime on viis, kuidas me saame seda saavutada, meil on vaja tõesti struktuurseid reforme ja iseenesest võivad kujuneda vägagi positiivseks panuseks kogu selles ettevõtmises paktis on öeldud, et ähm, see on vastavuses ja toetab tänast majanduskasvamiskokkuleppeid ja majandusjuhtimiskokkuleppeid Euroopas, see on vastavuses ka uute instrumentidega, Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiaga, Euroopa poolaasta mõttega ja uue majandusjärelevalvepaketiga. Ähm, ja tsiteerin teksti edasi, need uued kohustused äh, kaasatakse hiljem liikme, liikmesriikide reformi ja jätkusuutlikkuse kavadesse annavad tugeva raamistiku, kus keskset rolli mängib Euroopa Komisjon, kus liikmesriigid võtavad konkreetsed kohustused ja kus kõik nõukogu ja Eurotsooni erinevad vor-, vormid on kaasatud. Euroopa Parlament saab vastata vastavalt oma pädevusele. tööturu osapooled on kaasatud Euroopa tasandil läbi kolmepoolse sotsiaalse tippkohtumise, tsitaadi lõpp nagu te näete, tööturu osapoolte osalus on siin eriti välja toodud, minu meelest on see väga oluline, tagamaks tasakaalustatud lähenemine, meie meelest on see väga oluline kord terve selle pakti jaoks. Euroopa Komisjon muidugi kavatseb mängida keskset rolli nende kogem-, kohustuste täitmisel ja lisaks sellele on see pakt avatud ka Eurotsoonist välja, väljaspool olevatele riikidele, kui nad soovivad liituda ja ma tõesti loodan, et nad niipea kui võimalik enamuses ka liituvad sellega, vähemalt järgmiseks ülemkoguks. europakt ei ole sugugi mingisugune lisa või paralleelselt liikuv äh, ettevõtmine, mis veelgi äh, raskendab ja muudab keerulisemaks meie Euroopa masinavärgi. ei, seda kõike tehakse Euroopa Liidu senise tegevuse täiustamiseks ja see pakt võib olla väga edukas, kui seda rakendatakse korralikult ja võib toota lisandväärtust nii poliitikate kui ka ambitsioonide mõttes, sellepärast et meil on vaja Eurotsoonis kindlasti paremat ja tugevamat äh, majandusjuhtimist eurotsooni riigi ja valitsusjuhid on äh, kokku leppinud ka komisjoni soovituste alaste otsuste äh, peaaegu automatiseeritud süsteemi, ma tsiteerin, otsustati kasvu- ja stabiilsuspakti osas see, et nõukogus poolt eeldatakse seda, et nad äh, üldiselt järgivad komisjoni soovitusi või selgitavad siis vastasel juhul oma seisukohti kirjalikult. seda on väga paljud teist ka esile tõstnud. veelgi enam, riigi ja valitsusjuhid on kokku leppinud ja tsiteerin, et finantstehingu maksu sissetoomine kaalub, vajab kaalumist nii Euroopa Liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil, tsitaadi lõpp minu meelest on see oluline ka arvestades seda sõnumit, mida me saadame välja oma ühiskondadele et praegusesse süsteemi tuleb sisse viia äh, muutused, kuid need muutused peavad olema jagatud proportsionaalselt ja õiglaselt kõikide osapoolte vahel. selline tulemus oli võimalik ainult tänu tihedale koordineeritusele ülemkogu eesistuja ja komisjoni presidendi vahel ja tänu nendele aruteludele, mida vedasime eelmisel nädalal Strasbourgis, seekord, seega lubage veel kord teid tänada. ma nimelt arvan, et Euroopa Parlamendi poolt võetud seisukohad olid väga olulised lõppkonsensuse saavutamiseks Eurotsooni tippkohtumisel. eelmisel nädalal rõhutasin ma ka seda, et see Europakt on ainult üks osa vaid osa meie kõikehõlmavast lähenemisest tagamaks stabiilsus euroalal. tuleb tagada edasiminek ka kõikides teistes valdkondades vastutustundlikult, nii nagu me ütlesime ka oma iga-aastases kasvu-uuringus, tuleb nimelt suurendada kindlasti tänaste finantsstabiilsusfondi rahastamisvõimalusi, luues alaline mehhanism, mis peaks käivituma siis aastal kaks tuhat kolmteist ja nüüd jälle nädal hiljem äh, pean äh, rahuldust tundma tippkohtumise tulemuste osas, sellepärast et see, mis me kasvuanalüüsis kirja panime, on vastuvõetav kõigile ja liikmesriigid on võtnud endale kohustuse, et nelisada nelikümmend äh, miljonit eurot, mis praegu fondi suurus on, ka meile avatakse ja see tulevikus kasvab ja finantsstabiilsusmehhanismiks viissada viiskümmend miljonit eurot. paigas on ka tingimused, millal seda kasutatakse Eh, ning ka hinnapoliitika ja nii edasi, see on kõik väga oluline mm, edasiminek. konsensus, mis on saavutatud, on kindlasti eh, suur edasiminek võrreldes tänase olukorraga. tahaksin märkida ja samuti rahuldusega seda, et eh, e, e, lepiti kokku intressimäära vähendamises Kreeka suunas ja laenu pikendamises, komisjon toetab seda ja ma tahaksin selgitada, et selline suurenenud paindlikkus ei ole mitte ainult õiglane Kreeka suhtes, kes on teinud väga suuri jõupingutusi, vaid on ka otseselt seotud meie ettevõtmiste usaldusväärsusega. niimoodi saame me tagada ta, laenu tagasimaksmise ma olen isiklikult veendunud, et samasugust paindlikkust, sealhulgas ka intressimäära ülevaatamine, peaks olema võimalik ka Iirimaa puhul ja ma tahaksin veel äh, lõpetada paari märkusega. kõigepealt äh, kahekümne neljandal, kahekümne viiendal märtsil toimub Euroopa Ülemkogu. see, mis Euroopa nendel päevadel otsustab, on määrava tähtsusega. iga-aastane kasvu-uuring ja äh, Europakt annab meile iga, annab meile raamistiku tagamaks majanduskasv, töökohad, eelarvete ühtlustamine ja tööhõive Äh, me tahame just nimelt ju, nagu ma ütlesin, jätkusuutlikult ja kaasavat kasvu. tänu Euroopa poolaastale on meil võimalus äh, kõik see tõlgendada rahvusvahelistesse plaanidesse, mis peaks tagama suurema koordineerituse ja öö, äh, konvergentsi. Euroopa Komisjon täidab kindlasti kogu selles protsessis oma rolli väga täpselt, see on, see on meie meelest väga oluline. komisjoni kuus ettepanekut majandusjuhtimise osas, mis vastu võeti eile ühehäälselt nõukogu poolt äh,, on nurgakivideks meie kõikehõlmavale lähenemisele selleks, et tugevdada majandusjuhtimise aluseid. see näeb ette järelevalvesüsteemid ja äh, vastutuskohustuse süsteemid, sealhulgas sanktsioonid ja eelmisel nädalal muuseas äh, jõuti kokkuleppele ka selles osas, et majandusjuhtimise reegleid tuleks karmistada ja lõpetuseks Euroopa äh, finantsstabiilsusfond, mis peaks siis käivituma aastaks kaks tuhat kolmteist alalisena Äh, finantsstabiilsusmehhanismina äh, on nüüd saanud ka hoovad, millega tagada stabiilsus Eurotsoonis, kui selleks peaks vajadus tekkima. ja, ja viimane märkus puudutab äh, reede, reedel toimunud kohtumisi, sealt oli nii mõndagi õppida Euroopa minu meelest on tõesti vastu seisnud ajaloolistele väljakutsetele nii Euroopas kui ka väljaspool Euroopa Äh, on äh, kõige edukam siis, kui ta suudab saavutada kompromisse ja sellega sooviksingi tänada teie, teid tähelepanu eest. Äh, suur aitäh, president. ja nüüd fraktsioonide esinejad. EPP nimel on president härra Toll. härra president, kallid kolleegid, Jaapan, Liibüa euro. Euroopa on suurte väljakutsete eest, mis äh, lähevad otse meie identiteeti ja meie solidaarsust, puudutavad meie põhiväärtuseid, äh, mõjutavad meie suutlikkust äh, reageerida rahvusvahelisel tasandil, need on kõik väljakutsed, millega me oleme täna silmitsi. loomulikult kogu tähelepanu peaks praegu koonduma Jaapanile, mis on juba kuus rasket päeva olnud väga rasketes oludes. rahvas, mida on tabanud äh, maavärin ja tsunami, äh, see katastroof on äh, võtnud, võtmas tohutuid mõõtmeid lisaks sellele tuumaoht nii Jaapanile kui ka liikmes, kui ka riikidele, kes on Äh, Jaapani naabruses, kuid meie mõtted kõigepealt kindlasti Jaapani sõpradele, keda raputas see katastroof tõsiselt ja kes võivad loota meie solidaarsusele ja meie abile. Euroopa Liit ja Euroopa liikmesriigid reageerisid nii, nagu nad olekski pidanud seda tegema, tehes seda tõhusalt ja me peame ennast ette valmistama kõikideks võimalusteks. tuumaohutuse küsimus äh, loomulikult äh, on praegu tänu nendele sündmustele päevakajaline igal pool, nii nagu ka kõik teised kolleegid, kutsun üles debatile, olgu see siis siin parlamendis või rahvusparlamentides tuumaohutuse osas. kuid ma kutsun üles tõsiseks aruteluks äh, kus emotsioonid, mis muidugi on mõistetavad, arvestades olukorda Aasias, ei, ei eh, siiski eh, hägustaks meie eh, selget mõtlemist tuumaenergia osas. tuumaenergia on väga oluline energiasõltumatus, see on reaalsus, mida ei tohiks unustada ega ka alahinnata see, kui me ootame, et kui me ütleme oma kodanikele, et tuumaenergiaga ei kaasne ohte, siis see oleks vale, kuid öö, oleks ka vale, kui me ütleksime, et et see on kõik äärmiselt ohtlik. me peame ära kuulama kõik liikmesriigid ja Euroopa poliitikud selleks, et õppida sellest, mis praegu toimub äh, täna veel Fukushimas, kuid ma paluksin, et meie tähelepanu keskenduks praegu sellele abile, mida me võiksime anda, sellele toetusele, mida me võiksime anda Jaapani sõpradele, kes on täna siiski absoluutselt teist, teistsugustes oludes elamas äh, maavärina ohtu arvestades kui meie. ja nüüd äh, samuti meie Põhja-Aafrika sõprade saatus äh, väärib meie tähelepanu. ka nende riikide osas tuleb pidada väga tõsiseid arutelusid, rääkimaks meie põh-, Põhja-Aafrika äh, kaaslaste saatusest. Äh, nii ajalugu kui ka tänapäev on näidanud seda, et meie rahvaste ja meie riikide vahel on väga tõsised seosed väga paljud riigid, näiteks nagu Tuneesia või Egiptus, on üles näidanud tahet demokraatiale ja inimõigustele ja rahvavõitlus on selleni need riigid ka viinud. meie kohustus eurooplastena on öö, äh, olla nendele kaaslaseks sellel muutuste teel ja aidata nendel seda saatust, mida nad ku tahavad kujundada reaalsuseks reaalsuseks kujundada. me ei peaks tundma kartust, me ei peaks olema egoistlikud, pead üles näitama toetust, andma abi ja olema solidaarsed. mis puudutab Liibüat, siis meie fraktsioon toetab ülemkogu järeldusi, kutsudes üles Gaddafit äh, lõpetama vägivald äh, ja kaaluma kõiki võimalikke meetmeid selleks, et jõuda jätkusuutliku lahenduseni selles riigis. kuid arvestades seda, kui kiiresti asjad muutuvad äh, selles riigis, peab Euroopa ka olema valmis kiiresti muutuma ja kohandama oma vastuse nii, et Liibüa tunneks usaldusväärsust meie suhtes ja regioon samuti me oleme Euroopas kõige suurem, Euroopana kõige suurem äh, partner selle piirkonna jaoks, me peame olema nähtavad nende jaoks. Euroopa Liit äh, peab äh, välisareenil rääkima ühel häälel, ainult nii kannab, on meie hääl kandev ja me saame mõjutada asjade käiku pärast Jaapani traagikat ja Liibüa rahva kannatusi on muidugi väga raske hakata nüüd rääkima finantsidest ja eurotsoonist, kuid reaalsus seisneb ka selles, et meie ühtne väi-, ühisvaluuta on väga oluline Euroopa vee peal püsimiseks majanduse mõttes, äh, aga ka äh, mitte ainult meie mandril, vaid ka maailma tasandil ja e, e, Eurotsooni ülemkohtumise tulemused on ka väga selged. me oleme õppinud sellest kriisist ja meil on võimalused selleks nüüd olemas, kuidas majanduskasv ja töökohad tagada. Europakti kõige olulisemate elementide puhul tuleb kindlasti öelda seda, et kõik liikmesriigid, kui nad seda soovivad, võivad e, üles ehitada tõelise majandusjuhtimise süsteemi ja see on väga suur samm edasi. Need riigid, kes täna veel ei kuulu Eurotsooni või kuid, kui, kes seda soovivad, Äh, ka nendel on äh, võimalus liituda Kasvu- ja Innovatsiooniliiduga, mis äh, täna Euroopast teeb jällegi tugevama otsus suurendada vahendeid, mis lähevad raskustes olevatesse riikidesse, arvestades seda, et loomulikult need, kes seda era, e-, eriabi saavad, peavad järgima konkreetseid reegleid, suurendavad meie sõltuvus, sõltumatust veelgi. kolmas järeldus, äh, defitsiidi vähendamine, eurokaitse ning majandusjuhtimise pakt on äh, kindlasti asendamatu kolmnurk. veel kord öö, äh, tuletan teile meelde, härrad presidendid, et meie fraktsioon toetab seda, et need meetmed oleksid juhitud mitte valitsustevahelise meet-, meetodi puhul, poolt, vaid ühenduse meetodi poolt. see ongi teinud Euroopas solidaarse pakti, kes saadab välja väga selgeid sõnumeid ühtselt nii siis Jaapani raputatud rahvale kui ka Liibüale ja teistele Põhja-Aafrika riikidele, suur tänu! E, e, suur aitäh ja nüüd eh, sotsiaaldemokraatide nimel annaksin sõna härra Hannes Svobodale. aitäh, president, eh, komisjoni ja nõukogu presidendid, oma fraktsiooni nimel sooviksin väljendada meie solidaarsust jaapanlastega. nii nagu te täiesti õigesti, õigesti ütlesite, räägime me apu-, apokalüpsisest, on küll tehtud palju positiivseid asju, kuid oluline on ennekõike see, et me pööraksime pea tähelepanu ohutusele, nagu ka öeldud, ja me peamegi seda eelisvaldkonnaks. ja seepärast äh, tervitame me ka vastupanuvõime testide sisseviimist. ja see peab olema kohustuslik. kui seda pole võimalik teha läbi seadusandluse, siis eh, me peame looma tingimused, et me saaksime seda teha läbi hääletuse ja härra Puusekile lisaksin, et teie lähenemine on üks osa kogu Euroopat hõlvavast lähenemisest. energiat, tõhusust, taastuvenergiat, kõik need on teemad, millele me peame pöörama järjest rohkem tähelepanu ja ka komisjon on selles osas võtnud mõningaid äh, olulisi seisukohti, aga nüüd räägime Põhja-Aafrikast. ma olen tänulik komisjonile, koos äh, kõrge esindajaga on nad äh, selgitanud, et nad abistavad neid riike, me mitte ei räägi ainult selle teates sõnastusest, vaid räägime ka sellest, kuidas asjad praktikas kavatsetakse ellu viia ja praktiliselt kõik liikmesriigid annavad oma panuse, nii et me saame anda uut sisu oma suhetele Lähis-Idaga ja see on äärmiselt asjakohane nii käituda. täpsemalt tahaksin veel öelda, et arvestades revolutsioone ja ülestõuse, peame me olema teadlikud äh, mõningatest asjadest, näiteks rääkides Liibüast, me ei räägi mitte äh, Eh, ainult Gaddafi tagandamisest, vaid ka reformiprotsessidest, mis toimuvad kogu piirkonnas. me peame mõtlema inimestele, kes on üles tõusnud, loomulikult peab Gaddafi tagandama ja juurutama sanktsioonid. Need on ainsad võimalused, kuidas oma eesmärke saavutada. ja nüüd kolmas teema, ainult väga kiiresti, see on ülemkogu. Eh, see oli suurepärane, et nõukogu kokku äh, püüd-, veendis nii äh, komisjoni parlamenti, ka äh, siis liikmesriike ja nii edasi, aga see on täiesti selge, et me oleme alles arutelu alguses ja praegu ei hakka institutsionaalsetesse küsimustesse äh, süvenema, sest kindlasti on paljudel selles küsimuses äh, oma sõna öelda, aga need riigid, kes on puudutatud, äh, on siis äh, näiteks huvitatud intressimaksudest, Kreeka on aktuaalne teema, ka eurovõlu kirjad on arutatav teema. meie eesmärgis on suurem eh, finantsstabiilsus. rääkides Europaktist, te rääkisite eh, kasvust, aga eh, see pakt on meie jaoks teatud mõttes ka problemaatiline, sellepärast et te räägite jätkusuutlikkusest, kuid see on tingimus, et kriisist välja tulla. muidugi peab maksma asjakohaseid palku selleks, et kriisist välja tulla. olukord paljudes riikides on selline, et me peame arvestama ka ametiühingute seisukohtadega. siin on rõhutatud ka seda, et eh, on äärmiselt oluline, et sotsiaalpartnerlus tööturu osapooltega oleks võrdne ja kui seda oleks arvestatud juba algusest peale, oleks palju skeptilisust olnud võimalik ära hoida Te rääkisite ka finantstehingute maksust. muidugi, te olete kindlasti väga uhked selle üle, aga mõeldes äh, sõnastusele, siis on see natukene õhku täis ja see ei ole adekvaatne vastus sellele otsusele, mis siin kohas vastu võeti möödunud nädalal ja komisjoni president äh, äh, esindaja härra Sementa äh, on pärast seda otsust teinud ka nalja selle otsuse üle, et oleks pidanud seda aktsepteerima. Eh, loomulikult võib tal olla oma arvamus rakendamise välkelt ja võib-olla ei ole see eh, ainult seda toetav, aga juhul, kui selle parlamendi enamus siiski võtab vastu mingi otsuse, siis kaasab see kõiki eh, poliitilisi fraktsioone ja siis ei tohiks selle parlamendi üle nalja visata, vaid ta peaks töötama selle nimel, et asuda seda rakendama. ja mis puudutab äh, nõukogu otsuseid, siin küll räägiti sellest, et äh, otsus langetati, kuid see ei ole piisav ja nõukogu peab äh, jätkuvalt töötama selle nimel, et finantstehingute maks muutuks reaalsuseks, sest on ainult õiglane, et teatud osapooled Euroopas, eriti ekstreemsed osapooled, on siis ebavõrdses olukorras, eriti mõeldes näiteks pangandussektorit. see finantstehingute maks oleks üheks panuseks, mida me saaksime arvestada selleks, et panna, tuua vastutusele need inimesed, kes on finantskriisist vastutavad aitäh ja nüüd Alde nimel härra Verhofstadt. ma ei hakka rääkima siin praegu majanduspaketist, sellest on meil võimalik rääkida siis, kui me valmistume järgmise nädala tippkohtumiseks ma tahaksin öelda, et probleem selles, mille üle, mille üle otsuse olete langetanud, puudutab meetodit. jah, tegemist on ainult nõukogu asjadega, aga mitte komisjoniga ja seepärast härra Trichet kritiseeribki seda paketti ma arvan, et parlament peab härra Trichet seisukohti toetama. aga oma fraktsiooni nimel äh, kõneleksin siis äh, teiselt teemalt, kõigepealt tahaksin avaldada kaastunnet äh, Jaapani rahvale ning tervitaksin viitkümmend kangelast Fukushima tuumajaamast, kes sellel hetkel, kui me siin räägime, riskeerivad oma eluga selleks, et Jaapani inimesi päästa tuumakatastroofist loomulikult on vaja, et ka meie siin Euroopa Liidus äh, pöörame uut tähelepanu oma energia äh, ja ohutuspoliitikale, ma äh, ütleksin, et see katastroof oli tõeline äratussignaal meile kõigile, et tuleks arendada alternatiivset energiat, minu arvates on see nüüd täiesti selge. Jaapan, kallid kolleegid, vaatamata kõigile oma, kõigile kannatustele, see, mis, see, mida Jaapanis juhtus, seda me muuta enam ei saa, me peame aitama ja me peame aitama, aga muuta me enam midagi ei saa. aga Liibüa on riik, kus me veel saame midagi muuta, aga Liibüas on äh, tuhandeid kangelasi, kes just praegusel hetkel ohverdavad elu vabaduse ja demokraatia eest. eilsest saadik me teame ka seda, et äh, me teame, kes on need inimesed, kes on keset seda äh, revolutsiooni, nende pildid olid eile ajalehtedes Äh, üliõpilased, äh, näiteks äh, üliõpilane Esra, noored ettevõtjad, need on need inimesed, kes võitlevad demokraatia eest Liibüas. me ei tea, kes on mäss-, mitte ainult meie ei tea, kes on mässajad, vaid ka Gaddafi teab ja see põhjustabki probleeme. salateenistustel on olemas nende nimekirjad, Gaddafi otsib neid, otsib nende perekondi, et neid piinata ja tappa nagu loomi ja kui ta vallutab Benghazi, siis äh, toimub seal minu meelest massimõrv. ja mida meie teeme, et seda kõike takistada? mida me praegu teeme, kolleegid, mida me teeme praegusel hetkel, et takistada seda äh, olukorda muutumast uuest, uueks Ruandaks või uueks Darfuri või Srebrenitsaks, kas me aitame neid kuidagi? kas me praegu aitame neid? kas me kaitseme neid, kas me toetame neid relvadega või lennukeelutsooniga, kas me tunnustame neid kui opositsioonivalitsust või me, kas me üritame säilitada demokraatlikke protsesse? meie saadame lihtsalt faktide otsimise missioone sinna, see on kõik, mis me hetkel teeme. niisiis, kallid kolleegid see ajab mul lihtsalt südame pahaks, see, mis praegu juhtub ja Euroopa Liidu suhtumine. milline on tegelikkus? tegelikkus on selline, et rahvusvaheline üldsus antud hetkel, härra president, lubab Saudi Araabial sisse tungida Bahreini selleks, et lõpp, peatada seal demokraatliku revolutsiooni ja samal ajal meie ei toeta Liibüa rahvast selleks, et toetada nende demokraatlikku revolutsiooni, see on see, mis praegu toimub ja jällegi, see ajab mul südame pahaks juba mitu päeva on Euroopa Liidu suhtumine mul südame pahaks ajanud. mida me siis järgmisel nädalal ütleme, kui Gaddafi on jällegi kindlalt võimul? noh, ütleme, no mis siis ikka, äh, ajame asju nagu tavaliselt. kas me sulgeme jällegi oma silmad, nii nagu me oleme seda korduvalt teinud, näiteks viiekümne kuuendal aastal Ungaris, kuuekümne kaheksandal aastal Prahas, kui me ei teinud üldse mitte midagi. niisiis, kallid kolleegid ja loomulikult ka kolmekümne kuuendal aastal Hispaanias ja siin on veel teisigi näiteid, millele võiks viidata. ja me peame, me ei tohi neid näiteid unustada just praegu, kui inimesed Liibüas võitlevad oma vabaduse eest, niisiis äh, kolleegid, Gaddafi poeg ütles eile meediale, et tema väed lähenevad Benghazile ning ta loodab, et neljakümne kaheksa tunni pärast on revolutsioon läbi. mina ei usu küll Gaddafi poega, aga täiesti kindel on see, et kas me tõesti laseme sellel sündida. kas me lisame veel ühe musta lehekülje Euroopa ajalooraamatusse või me teeme kõik, mis meie võimuses, et seda ära hoida? me peame tegutsema nüüd või mitte kunagi. ja veendunud Euroopa seda ma ütlen, et ma ei looda äh, lähiajal Euroopa Liidule, ma loodan Brita-, Suurbritannia või Prantsusmaa peale, aga mitte Euroopa Liidu peale, aitäh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 juhtus, on olnud teatud määral üllatav ja liigutav. üks Euroopa Liidu liikmesriik sunniti selleks, et ta pidi loobuma ühest oma põhiõigusest ja ma räägin siin muidugi Iirimaast. Iirimaal on olnud kohustus kohandada oma intressimäärasid. föderalistid kõikides poliitilistes fraktsioonides eh, ütlevad ühte ja sedasama, et see kriis on võimalus ja nemad ütlevad, et see võimalus tähendab seda, et tugevdada integreerivaid tendentse Euroopa Liidus. mina sellega ei nõustu, on selge, et maksupoliitika on liikmesriikide põhiõigus, nagu ka finantspoliitika, nii nagu ka välis- ja julgeolekupoliitika. me juba kuuleme eh, ka eh, korporatsioonimaksude minimaalmäärast, inimesed ütlevad seda, et me ei pea eh, sotsiaaldumpingut Eh, lubama Euroopa Liidus. juhul, kui soovitakse ühtset maksuföderatsiooni, siis oleme me teel Euroopa Ühendriikide poole. see, ta eh, ei soovi mitte ainult meie fraktsioon, vaid ei soovi ka Euroopa rahvad. teiseks väljakutseks Euroopa Liidule on meie naabruspoliitika ma nõustun sellega, mida härra Rompuy siin ütles. riigid ei ole ühesugused, Egiptus pole Liibüa ja vastupidi ka mitte. poliitilised arengud nendest riikidest on, sõltuvad oma minevikust, sotsiaalsetest, demograafilistest oludest ja me peame neile vastavalt ka reageerima, nii et ühtemoodi tegutseda ei saa. seega ehm, mul on kahju, kui ma kuulen, et härra Verhofstadt ütleb, et äh, Euroopa Liit pole suuteline reageerima. ma tahaksin teada, mida komisjon ja nõukogu teevad, kui Gaddafi võidab. mida me sellel juhul ütleme, kas tõepoolest tegutseme nii, nagu äh, tavaliselt tundub, et Euroopa Liit ei olegi võimeline ühtselt reageerima, vaadake, mis toimus Iraagis, kui ameeriklased sisenesid Iraaki. seega meie suutlikkus midagi sarnast teha on väga piiratud, samas me peame ka respekteerima seda, et me ei saa sundida kedagi eh, nendesse tegevustesse ja nagu ka muudes valdkondades, oleme me küllalt ambitsioonikad. lõpetuseks paar sõna Jaapanist. Eh, tegemist on kohutava eh, katastroofiga, loodusõnnetusega ja see on meenutanud meile, et eh, loodus on tõesti võimas. me peame olema ettevaatlikud sellistes olukordades, sellistes ähm, sündmustes nagu ähm, Jaapanis on toimunud, mõelgem sellele, et Euroopas ei ole küll rohkem kui viisteist tuumajaama ja me elame suhteliselt stabiilses piirkonnas, kuid äh, me ei tohi ka lubada seda, et populistid kasutavad toimunut populistlikel eesmärkidel. räägime küll, eh, peame rääkima rohkem puhtast eh, energiast ja tuumaohutusest. Herr Präsident, äh, die drei Themen suur tänu rooliste nimel, proua Rebecca Harms. Äh, härra president, kolm teemat, mis olid päevakorras, Jaapan äh,, Lähis-Ida ja Araabia maailm ning üldine finantskriis, nendel on kõigil midagi ühist. nimelt näitavad taaskord minu meelest seda, et poliitikad, mille eesmärkideks on ainult liikmesriikide huvide kaitsmine, ei ole õige lähenemine. Euroopa Parlament on rahvusvaheline kogukond ja me tõesti teame, väga hästi seda, et tänapäevane maailm eeldab riikideüleseid lahendusi. ja me peame nüüd kuidagi üle saama nendest koletutest sündmustest, kõigepealt nagu Jaapanis. me ei suuda ette kujutada, et mis seal praegu toimub, keegi poleks osanud ette kujutada, et looduskatastroofile järgneb aatomkatastroof ja nii edasi kuid aastaid on Hiroshima ja Nagasaki aatomirünnaku ohvrid äh, üle terve riigi rääkinud ikka ja jälle sellest, et Jaapan äh, olles maavärinatele äh, väga avatud riik nii-öelda, peaks hoiduma tuumaenergia kasutamisest. kogu see tuumaenergia küsimus on tänaseks jõudnud oma lõppu, me ei saa enam niimoodi edasi minna ja me peame suutma ette kujutada, et mis saab siis, kui ähm, tekivad samasugused olud äh, mujal. me ei suut-, me ei tohiks endale ette kujutada, et me suudame kuidagi neid äh, jaamu kontrolli all hoida ma ütlesin seda juba ka enne Tšernobõli katastroofi. ma ütlesin, et äh, me peame tagama selle, et äh, kuidagi seda katastroofi ikkagi õiget, õigesti tõlgendada ja kasutada ära meie, meile saadaval olevaid vähe, vahendeid selleks, et vältida riske. loomulikult kõik ei ole võimalik muuta üleöö kuid protsess, mis viib meid taastuvate energiaallikate kasutamiseni, peab hakkama praegu ja nüüd paari sõnaga Liibüast. ma saan aru härra Verhofstadti vihast ja ma olen äh, temaga täiesti nõus. ma olen muuseas näinud, et Ühendriikides on nimekiri kuueteistkümnest ettevõttest, mis ei ole kinni pidanud embargost, mis on Gaddafi suhtes seatud ja ma pea, paluksin, et äh, härra Von Rompau ja härra Barroso, et kui teie tahate Gaddafi suhtes embargo kehtestada, siis on see väga tore, aga et kas te olete siiski kindlad, et Gaddafiga praegu ei aja äh, äri paljud Euroopa ettevõtted? Äh, parunes Ashton sellele küsimusele Strasbourgis vastust ei andnud ja miks ei ole Euroopa Liit rohkem äh, kaasatud äh, lennukeelutsooni alastesse aruteludesse selleks, et mässujõude aidata Liibüas. me ei räägi siin mitte mingisugusest sellisest nõudmisest, mis oleks üldse tõsiselt läbi kaalutud, kui ma loen ajakirjandust, siis ma näen, et Äh, Saksamaa välisminister äh, on hoopis tehinguid sõlminud Hiina ja Venemaaga selleks, et äh, seista vastu sellele ülelennud, sellele lennutsooni keelule, see on täielik meie petmine, aga ka viga. me ei, ei astunud Mubaraki ja Ben Ali vastu ja kordame sedasama viga praegu ja ausalt öeldes eh, me teeme neid vigu ikka ja jälle ja tähendab seda, et ma ei suudagi midagi teha, need on Euroopa Liidu eh, need puudujäägid, mida rahvusvaheline üldsus ei unusta ja mida nad meile ka ei andesta. Eh, suur tänu, proua Harms ja nüüd saab ühendatud vasakpoolsete nimel sõna härra Lotar Piski. härra president, kallid kolleegid, minu fraktsioon on nõus äh, nende kaastunde avaldustega, mida on avaldatud äh, siin täna seoses Jaapanit tabanud katastroofiga. ohvrid peavad saama äh, kogu abi, mida neil on vaja ja peavad seda saama kohe. kuid kahjuks pean ma lisama, et tegemist ei ole mitte ainult looduskatastroofiga. see on katastroof, mille osaliselt on inimene tekitanud ise ja see näitab meile, et kui jubedad on need koletuslikud masinad, mille me oleme ehitanud äh, ja mis on ehitatud ka siia Euroopasse, ma ei räägi mitte ainult äh, tuumaelektrijaamadest, vaid räägin ka Euroopasse positsioneeritud tuumarelvadest sõda, mida peetakse täna Liibüas, on, on veel näide inimtekkelisest katastroofist. kui see ei lõpe, siis need haprad demokraatia alged, mida me oleme näinud tärkamas teistes Põhja-Aafrika riikides, võib-olla saavad samuti lämm-, lämmatatud Euroopa liikmesriigid on aastaid teinud koostööd diktaatorite ja teiste korruptantidega reaalpoliitik, reaalpoliitiki äh, huvides ja see on äh, meie usaldusväärsuse hävitanud paljude inimeste silmis ja see usaldusväärsus tuleb äh, taastada. Euroopa Liidu sanktsioonide poliitikat tuleb rakendada armutult eriti seda, mis puudutab relvamüügi ja laskemoona müügi keeldu. Euroopa Liidu partnerriigid peavad samuti eh, neid reegleid järgima ning keelduma igasugusest koostööst Gaddafi režiimiga. ja minu meelest oluline on see, et eh, me teeksime tihedat koostööd nii Araabia liiga kui ka Aafrika Liiduga. meie parlament on sellele koostööle üles kutsunud eh, juba ka varem seoses meie Vahemere poliitika reformidega muidugi on oluline toetada majandust, kuid me ei saa siiski teha ettekirjutusi oma partneritele selle kohta, mida nad peaksid tegema ja ähvardama neid pidevalt rahade äravõtmisega. Euroopa Liidul on vaja teistsugust arengut vabandust, teistsugust lähenemist, mille peamiseks eesmärgiks oleks humanitaarsed kaalutlused. suur tänu ja nüüd EFT fraktsiooni nimel saab sõna härra Nigel Farage. härra Von Römpau, loodetavasti te seisate vastu üleskutsetele kasutada sõjalist jõudu ja liberaalide juht härra Verhofstadt täna siin tõesti pidas väga sõjameelse kõne, kuid loodetavasti te olete nõus sellega, et Euroopa Liidul ei ole legitiimsust ega ka mingisugust heakskiitu kellegi poolt äh, Äh, sõjaliseks äh, sekkumiseks ja kogemus on näidanud seda, et sõjaline sekkumine on küll lihtne, kui sellest sõjast siis välja tulla on raskem ja Liibüasse sekkumine võiks tuua kaasa uue Vietnami. nii et seiske vastu sellistele kiusatustele. nüüd aga kindral Gaddafist endast, teil on täiesti õigus, kui te ütlete, et see, mis täna Liibüas toimub, ei ole õige. aga muidugi me teadsime seda enne meeleavaldusi, eelmisel nädal, eelmisel aastal kuulutas ta välja džihaadi püha sõja šveitslaste vastu, ta üritas Äh, äh, välja pressida raha Euroopa Liidult, ütlesid, et andke meile viis miljardit eurot, muidu saadame kõik oma pagulased teile ja muidugi tema oli see mees, kes kaitses äh, Abu Ghrabit, kes Briti ajaloo kõige suurema massimõrva korda saatis aga seda te ei ole öelnud, et te detsembris härra Gaddafiga kohtusite. muuseas, selle kohta on ka väga ilus fotograaf, kus te käest kinni hoiate härra Gaddafilt ja ausalt öeldes, et eh, teil pole kunagi olnud nii laia naeratust näol, võib-olla ta on teie vana napsisõber, ma ei tea. aga ma ei tea, miks te üldse tahate, et keegi teist ja härra Gaddafist pilti teeks ja mina ütleksin, et võib-olla sellepärast, et kui teid Euroopa presidendiks nimetati ja paruness Ashton, teie kamraad, sai äh, välisasjade äh, vedajaks, äh, tahtsite, et te saaksite ühele pildile mm, mõne maailma suurkujuga. Wikileaksist oli lugeda, et Wikileaksist oli lugeda, et teile ei meeldinud see, et teile vähe tähelepanu pöörati, et Obama teid ka nagu justkui tähele ei pannud ja arvasite, et, et mida rohkem liidreid te pildile saate, seda parem. Teie lähenemine ei olnud õige, see oli kindlasti vale, nii nagu ka Briti valitsus tegi vigu, aga minu küsimus on teile, arvestades neid koledusi tänases Liibüas, teate vähemalt seda, et see oli viga, et alles detsembris te lasite endast teha nii sõbraliku pildi härra Gaddafiga ja kui te olete nõus sellega, et see oli viga, siis palun vabandage selle vea eest proua Toots järgmisena. president, kõigepealt äh, tahaksin ka mina avaldada kaastunnet äh, Jaapani rahvale, kes äh, pidi kannatama siis maavärinad ja tsunamid, nagu paljud maailma rahvad, nagu paljud inimesed siin saalis, oleme me näinud, milline on katastroofi ulatus ja meie, meil on isegi raske mõista selle rahva ja riigi kannatuste suurust ning justkui maavärina ja tsunami kahjust ei oleks veel piisanud, on nüüd veel ka tuumaõnnetuse oht. tegemist on kohutava olukorraga, olukorraga, kus sõnadest ei piisa, kus äh, on tõesti vaja tegusid tuumaprojektide osas, äh, eriti tuumaprojektide osas Ühendkuningriigis. Äh, kuulsin hiljuti televiisorist äh, vist pühapäeval, et minister ütles, et vastutav minister ütles, et hinnatakse ümber julgeolekut Jaapani tuumakatastroofi tagajärjel. selline lähenemine on õige aga paljud reaktsioonid ei ole õiged ning meil on tõesti vaja äh, jätkusuutlikku ja keskkonnasõbralikku energiavarustust. samuti tahaksin peatuda Liibüa teemal. Äh, Gaddafi on brutaalne tür-, türann, me kõik teame seda, me oleme seda tean-, teadnud juba aastaid muideks äh, seda sümboliseerib kõige rohkem see, kuidas ta omaenda rahvast hävitab, aga mina olen pärit Põhja-Iirimaalt, mina olen pärit piirkonnast, kus äh, terrorism on kestnud kolmkümmend aastat, mis on nõudnud paljude süütute inimeste elu ning Põhja-Iirimaal inimesed, kes praegu seda arutelu võib-olla kuulavad või kuulavad, kuidas maailm Gaddafi küsimust käsitleb, eh, kõik need jutud sellest, kui õel tema režiim on, eh, valitseb teatud Iirimaal täielik hämmeldus tege-, me teame, et tegemist on inimesega, kes relvastas IRA-d, kes andis IRA-le võimaluse süütuid inimesi tappa ning äh, inimelusid hävitada. ja nüüd me siis äh, siin vääname käsi ja ütleme, räägime, et issand, küll on ikka kohutav inimene. aga me oleme seda ju ometigi juba üsna ammu teadnud äh, möödunud nädalal ütlesin seda ka arutelul parunes Ashtoniga, see arutelu muide käsitles inimõigusi. ma küsisin talt äh, selle teema kohta, vastust ma oma küsimusele ei saanud aga ta on lubanud mulle kirjalikult vastata. kui ma aga oma büroosse tagasi jõudsin, sain sõnumi ühelt oma valijalt. tegemist on inimesega, kes kaheksakümne seitsmendal aastal rahastas Äh, siis tema isa sai surma äh, ja, või vabandust, sai tõsiselt viga, vigastada ja peab tänaseni elama nende vigastustega me oleme pikka aega teadnud, millise inimesega on tegemist, me oleksime pidanud tegutsema palju varem. mul on tõesti häbi, et meie endine peaminister samuti äh, kohtus temaga ja kallistas ta kõrbest, nii et, et Eh, Gaddafi on alati olnud brutaalne ja õel türann. lõpetuseks tahaksin aga juhtida teie tähelepanu Gaddafi režiimi ühele konkreetsele aspektile. kõnelejale tuletatakse meelde, et tema kõneaeg hakkab lõppema eh, nimelt eh, Ühendkuningriigi valitsus on kohtus nõudnud kompensatsiooni nende inimeste eest, kes surma said. ma arvan, et Euroopa Parlament peaks seda kohtuasja toetama ja kui tuleb ka, ka mingi Gaddafi järgne režiim, siis tuleb nõuda, et Gaddafi vara arestitakse ja kasutatakse seda siis kannatajatute hüvitamiseks, aitäh. ja nüüd algab vaba mikrofoni voor. kes oli? Marju David järgmisena. aitäh president äh, möödunud nädalal teatis, teatas äh, Portugali valitsus meetmetest, äh, millega defitsiiti hakatakse kontrolli all hoidma. kas te teate, millised konkreetsed meetodid seal on? kas te teate, et sotsiaaldemokraatide valitsus tahab külmutada pensionid? Portugali valitsus tahab külmutada ligemale seitsmesaja kolmekümne tuhande inimese pensionid tegemist on äh, miljonite inimestega, samuti tahetakse vähendada äh, pensioneid ka puuetega inimestel. kas sel-, sellise sellise, sellise naeruväärselt väikese summaga on üldse võimalik elada? kas neid Euroopa kodanikke tuleb tõesti niimoodi karistada, kas te olete sellest teadlikud, kas Euroopa liidrid on sellest teadlikud? samas peaminister Sokratese valitsus on rakendanud ka väga äh, kõikehõlmavaid sotsiaalseid meetmeid, näiteks äh, käibemaks väheneb kahekümne kolmelt protsendilt kuuele, nii et, et äh, otsustage ise, aitäh. Simon Pusutil järgmisena. aitäh, president mina tahtsin öelda just nimelt sedasama, mida ütles härra Verhofstadt, aga kuna tema sõnavõtt oli juba nii suurepärane, siis ma ei hakka seda kordama, ma lihtsalt toetan teda. aitäh. Steven Hughes järgmisena. aitäh, president, mul on küsimus härra Van Rompuyle see puudutab avaliku sektori investeeringuid. härra Van Rompuy kuidas me saame taastada investeeringuid Euroopasse, kui lepitakse kokku sellises paktis, millest te rääkisite kahekümne viiendal märtsil minu arvates siin räägitakse, et seda tuleb teha läbi säästumeetmete, aga kui vaadata näiteks, kuidas eelarvet konsolideeriti üheksakümnendate aastate keskel, siis avaliku sektori investeeringud lähene, vähenesid kaks-kolm protsenti juba niigi väga madalalt tasemelt kui äh, rakendatakse neid meetmeid, mis on paktis, siis võivad investeeringud veelgi väheneda ja see oleks tõesti katastroof Euroopa majandusele ning äh, kuidas me sellisel juhul suudame saavutada neid eesmärke, mis on äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias. Brian Crowley järgmiseks. suur tänu, härra president. ma sooviksin nõukogu presidendilt küsida ja ka härra Barrosolt küsida, Äh, Europakti kohta. Äh, kolm asja on nii-öelda Europakti seisukohalt olulised, kuidas harmu neerida Eurotsoonis palkasid, mis on niivõrd erinevad ja kuidas seeläbi tagada paremat konkurentsivõimet. teiseks on olemas endiselt barjäärid ühisturul eh, konkurentsi eh, seisukoha pealt ja liikmesriikide seisukoha pealt ja lõpetuseks eh, kogu arengutemaatika ühtse maksubaasi seisukoha pealt. arvatavasti kõik saavad aru, et see on tähtis konkurentsi seisukoha pealt ja ka äritegevuse keskkonna seisukoha pealt. mina tahaksin teada, millisele õiguslikusele alusele toetub eesmärk ühtse konsolideeritud maksubaasi äh, osas. ja nüüd härra Landsbergis, üks minut, palun. aitäh, president mina tahaksin öelda paar sõna Liibüa draama kohta ja Euroopa lähenemisest see eh, kurja eh, kolmnurk Tripoli ja Moskva mõjutab eh, poliitikat Euroopas ja Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas. see on pragmatismile ja korruptsioonile üles ehitatud. meie liidule on Gaddafi võit katastroof ja me ei saa siis enam edasi rääkida promo-, eh, demokraatia edendamisest. meie peame kindlasti kokku kutsuma täiskogu juba täna, et eh, väljendada selgelt seda, et Mm, me pole nõus sellega, mida ÜRO nõukogu otsustas ja et ei saa massimõrvade ajastul ÜRO Julgenõukogu lihtsalt tukkuda. aitäh, proua Anna Komes. härra president, solidaarsus jaapanlastega tähendab et äh, me toetame neid nende rasketel aegadel ja et me vaatame ka ise üle oma tuumajaamade ohutuse. tegelikult äh, vaatame üle, kuidas äh, suhtuda keemiliste, bioloogiliste ja tuumaõnnetuste puhul olukorda. möödunud aasta detsembris võeti see vastu, see on nõrk plaan ja seda pole paljudes liikmesriikides ellu viidud olen ka täiesti nõus sellega, mida kolleegid ja muuhulgas härra Verhofstadt ütles Liibüa osas. me poleme, oleme valmis lennukeelitsooni ette viima ja äh, kasutama ka vahendeid, et relvaembargo äh, tegelikult ellu viia, rakendada otsuseid, mida Julgeolekunõukogu vastu võttis, juhul kui Gaddafi ja ähm, saab võimule, siis äh, ÜRO pole väärt oma nime. miks ei tee me midagi ka selle vastu, et on olemas äh, maksuparadeedis, paradiisid? Äh, järgmisena pra-, palun proua Figureido. kolleeg Mario Borghezio. siis kolleeg Mario Borghezio. Grazie, president suur aitäh, president. olen täielikult nõus ehm, marš-, niinimetatud Marshalli plaaniga, mis puudutab eh, Vahemere lõunaosa, ehkki selle eesmärgiks on rändevoogude peatamine, aga eh, nende inimeste seisukoha pealt peab sekkumine olema suunatud näiteks VKE-dele, mitte aga äh, sealsetele juhtidele. Äh, on selge, et läbi maksuparadiiside on miljardid ära võetud ähm, ma-, maksuparadiisid on palju raha inimestelt ära võetud, me peame olema usaldusväärsed nendele riikidele tuge ja abi pakkudes, meil peab olema usaldusväärne poliitika ja me on olemas tehnoloogilised võimsused, et inimesi koolitada väikeettevõtluse osas, see oleks tegelik abi nendele riikudele. ja lõpetuseks tahaksin meenutada Lampeduusat, Lampeduusa peab äh, äh, väärima rohkem Euroopa tähelepanu proua Podimata, ma pöörduksin siin nii nõukogu eesistuja kui ka komisjoni presidendi poole. nii nagu te teate ja nagu rõhutas seda ka Hannes Voboda varem, saatis Euroopa Parlament eelmisel nädalal välja väga selge ja tugeva poliitilise sõnumi, toetades finantstehingumaksu kehtestamist Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil. mina olin raportöör äh, sellel teemal ja mul on väga hea meel, et see sõnum äh, Äh, ka kuulda võeti nõukogus äh, kohe ja et äh, toodi sisse viide selleteemaline nõukogu lõppjäreldustele. härra Barroso, meil on väga-väga selge sõnum olnud saadetud nii nõukogule kui ka komisjonile, aga mida nõukogu kavatseb nüüd teha selle sõnumiga? arvestades seda, et äh, maksuküsimuste eest vastutav volinik on juba üles näidanud äh, oma negatiivset suhtumist. suur tänu, äh, Mihhail Kaaler, palun järgmisena. suur tänu, härra president. Gaddafi kasutab ära ühtsuse puudujääki Euroopa Liidus, Liibüa rahvas ka kannatab selle tulemusena ja nad ei unusta seda ära eile ütles äh, Saksamaa valitsus, et nad ei kavatse toetust avaldada Prantsuse ja Inglise äh, ettepanekutele Julgeolekunõukogus äh, härra Van Rompau ja Lady Ashton, mida nemad on teinud selleks, et nende otsused liikmesriikides rakendataks, kui tekib vajadus inimesi kaitsta eriti kui valitsused on sattunud kõh-, kahtluste alla. Viim-, tuleb võtta kõigepealt vastu ÜRO resolutsioon. see on ainus äh, legaalne dokument, aga seda ei ole veel tehtud. inimesed praegu põgenevad sealt massiliselt üle piiri Egiptusesse, mida te teete nende inimeste äh, vastuvõtmiseks, kas ehitate sinna mõne laagri või midagi, eeldades, et äh, väga suur osa nendest põgenikest lähevad e-, edasi Maltasse või Itaaliasse? härra Mäkk Miljon-Scott järgmisena, palun härra president, ma tahan rääkida Liibüast, mis on tõesti inimeste poolt tekitatud katastroof meie naabruskonnas. nagu härra Kaaler ütles, põgenikud praegu põgenevad äh, Egiptusesse, seda sellepärast, et poliitilised sõnumid, eriti Euroopa Liidust, on näidanud seda, et me oleme täiesti impotentsed. eelmise nädala tippkohtumine Äh, andis välja dokumendi partnerlus demokraatia nimel, see oli väga nõrk äh, uuendatud versioon tekstist, mida ma nägin esimest korda juba kuu aega tagasi Kairos, see ei ole partnerlus demokraatia jaoks, see on täielik demokraatia paroodia. sellepärast, et meie parlament võttis suure enamusega ometigi eelmisel nädalal vastu konkreetsed sammud äh, tunnustamaks opositsiooni, tagamaks humanitaarabi ja ka strateegilist abi, jah nii et Kiefer Hofstadil on täiesti õigus. nüüd peab Prantsusmaa, Ühendkuningriigid ja Ühendriik, Ühendkuningriik äh, midagi ära tegema. Nendel on äh, vastutus kaitsta, kaitsta rahvast ja äh, resu-, revolutsiooni Liibüas, Nikolas Tomskis. härra Hontis. Äh, suur tänu, härra äh, president. minul oli küsimus, et kas äh, tänu Jaapani kriisile oleme me mõistnud, mida see kõik tähendab, kas komisjon on midagi õppinud ja kas nad kavatsevad midagi ka ära teha oma suhtumise muutmiseks seoses tuumaenergiaga? ma ei räägi siin ainult mitte tänastest infrastruktuuridest, tuumaelektrienergiajaamadest Euroopas, vaid ma räägin laiemast strateegiast, Äh, uute jaamade ehitamiseks Balkani peri-, piirkonnas, mis on äh, samuti äh, suhteliselt maavärinate rohke piirkond. täna oleme kuulnud ametlikke analüüsi, hinnanguid siit ja sealt, sealhulgas härra Juncker on oma seisukohti avaldanud. räägitakse hoopis uuest meetmist väga rasketes oludes, mis töötajate jaoks olusid, olusid ainult halvendavad, rääkides finantsidest ja kuidas me tuleme siis toime nende suurte tööpuuduse määradega Euroopas, mis on täna tõusnud üle kahekümne viie protsendi. suur tänu, härra Sarjus Volski. suur tänu, härra president, mul on kolm lühikest küsimust, kõigepealt härra Van Rompuy kui palju läheb maksma mitme tegutsemine, mittetegutsemine ja kui palju läheb maksma meile see, kui me Balkani Jugoslaavia äh, viga siin Liibüa puhul taas kordame? teine küsimus, kas äh, Araabia liiga ei võiks, äh, kui meie ei toeta lennukeelutsooni, kasutada ära oma lennukeid kas äh, Eurotsooni mittekuuluvad riigid saavad selle paktiga liituda kohe praegu või hiljem, kas nad saavad osaleda ka otsuse langetusprotsessi või peavad lihtsalt neid otsuseid rakendama ja küsimus härra Barrosole, olles silmitsi äh, sellele, et äh, toimumas on tohutud muutumused lõunas äh,, arvestades ida äh, suunda, kas on äh, kavas ette näha eelarve suurendamine naabruspoliitika jaoks? härra Panseri saab viimasena sõna äh, vaba mikrofoni voorus. suur tänu. ma tahaksin öelda nõukogu eesistujale ja Euroopa Komisjoni presidendile, et Teil mõlemal on suhteliselt suur poliitiline pagas, see peaks olema piisav selleks, et mõista, et poliitikas ajad muutuvad aga mulle tundub, et nad ei ole sellest veel aru saanud Liibüa puhul. põhimõtteliselt on nad rääkinud seda juttu, et äh, Liibüa, et äh, Gaddafi peaks lahkuma, kuid see on hüüdi hääl kõrbes. me peame mõistma seda, et see, kuidas meie praeguses olukorras käitume, tähendab seda, et meie poliitiline usaldusväärsus rahvusvahelisel areenil väheneb äh, ja me justkui äh, ei mõista seda, et kui me laseme rõhumisel seal jätkuda, siis hakkab see levima ka teistesse liikmesriikidesse. Põhja-Aafrika on pettunud jah, meie tegevuses, aga ka meie enda valijad on pettunud. Nad näitavad pidevalt äh, sellele, et me ei ole järjepidevad oma tegevuses, meie sõnad, meie, vabandust, meie teod ei järgne kunagi meie sõnadele härra Verhofstadt rääkis juba sellest, et meie usaldusväärsus on kadunud äh, ja kokku varisenud Põhja-Aafrikas, see on tõsine probleem ja me ei peaks äh, oma vastutust teiste kaela ajama, need on meie vastutusvaldkonnad ja mul on vaja konkreetseid otsuseid selle kohta, mida Euroopa teeb homme, mitte mida Euroopa ei, teeb ülehomme. härra president, jah, äh, kolleeg Watson on palunud sõna. jah, härra president, härra Van Rompuy Te kirjutasite oma sissejuhatuses äh, nõukogu iga-aastasesse aruandesse aastal kaks tuhat kümme järgmist. rasketel aegadel on nähtamatud ja tihti alahinnatud jõud, mis meie ühendust koos hoiavad, äh, kerkivad esile. kui palju nad siis esile kerkisid eelmisel nädalal kohtumisel ja kui mitte piisavalt, siis kuidas te kavatsete tagada, et nad tulevikus rohkem esile oleksid? härra president Barroso, sõna on teil. Uh, suur aitäh! ma vastaksin nendele küsimustele, mis esitati otseselt mulle või kuuluvad Euroopa Komisjoni pädevusse. kõigepealt finantstehingute maks. isegi enne parlamendi resolutsiooni olen mina kaitsnud finantstehingute maksu sisseviimist ülemaailmsel tasandil. G kahekümne kohtumisel, kus ma esindasin Euroopa Liitu koos president Van Rompuyga, üritasime saavutada teiste toetust äh, finantstehingute maksule. ma olen teile juba öelnud, et reaktsioon tol korral ei olnud eriti hea tärkava majandusega suurriigid on selle maksu sisseviimise vastu, mõne, mõned meie lähedased partnerid on samuti vastu eh, finantstehingute maksu sisseviimisele maailma tasandil. sellele vaatamata oleme me seda maksuideed toetanud Euroopa Parlament suure häälteenamusega samuti kinnitas oma toetust finantstehingute maksule. komisjoni seisukoht on järgmine. on läbi viidud äh, erinevate võimaluste mõju panga, äh, kohta pangandussektorile Äh, selles ma-, me leiame, et äh, pangandussektor peaks andma suurema panuse finantskriisile reageerimisel ning seetõttu tuleks äh, võib-olla sisse viia just nimelt finantsteenusemaks ja pangamaksud. mina isiklikult olen finantstehingute maksu poolt, aga mõningad sellega kaasnevad aspektid on väga keerulised ning analüüside tulemused peaksid meieni jõudma selle aasta suveks ning siis teeme juba äh, nendele hinnangutele tuginedes ka ettepanekud. nüüd äh, äh, see, et maksustamise küsimused nõuavad Euroopa Liidus ka ühehäälset otsust nagu ma ütlesin, maksustamises küsimustes tuleb langetada ühehäälne otsus ning komisjoni pädevusse kuulub siis ettepanekute tegemine vastaste, vast-, vastavates küsimustes. täna me arutasime näiteks eh, ettevõtete eh, tulumaksu ühtset baasi, aga eh, liikmesriigid ei pea komisjoni ettepanekuid tingimata heaks kiitma, vaja on ühehäälset otsust aga mulle tundub, et see ühtne konsolideeritud tulumaksubaas oleks väga oluline ühisturu tulevikku silmas pidades sellepärast, et meile, meie ettevõtete jaoks praegu ei ole ühtset maksubaasi, tingimused nende jaoks on väga erinevad, kui nad ühelt, ühest riigist teise lähevad. USA-s on näiteks olemas selline ühtne maksubaas ja teine probleem on jällegi ettevõtte tulumaksumäär, seda me ei kavatse hakata ühtlustama. me ei tee mingit ettepanekut tulumaksumäära ühendada, ühtlustada, aga selleks, et meil oleks ühtne konsolideeritud maksubaas, oleme me teinud siis ka vastava sisusele ettepaneku ja nüüd liikmesriigid peavad otsustama, kas nad seda toetavad või ei. härra Saaris-Volski küsimus, mis puudutas Euroopa naabruspoliitika instrumenti. antud hetkel ma ei saa veel öelda, millised on meie ettepanekud finantsperspektiivis, sest et neid ettepanekuid veel töötatakse välja ettepanekutega tuleme välja kahekümne üheksandal juunil, aga ma tahan teile öelda nii palju, et komisjon eh, on eh, igati pühendunud eh, naabruspoliitikale nii idasuunal kui ka lõunasuunal, tõepoolest praegu väga pakilised sündmused toimuvad just nimelt Vahemere regioonis, aga me ei unusta ära ka idapartnerlust. idapartnerluse tippkohtumine peaks toimuma Poola eesistumise ajal nii et, et me oleme täiel määral pühendunud naabruspoliitikale nii ida kui lõuna suunal. ning äh, lõpetuseks, kuigi see küsimus ei kuulu otseselt minu pädevusse, äh, räägiksin äh, Liibüa küsimusest. tahaksin teile meelde tuletada, et vastavalt aluslepingute artiklile seitseteist on Euroopa komisjoni ülesanne esitad, esindada Euroopa Liitu väljaspool välja arvatud ühises välis- ja julgeolekupoliitikas. täpselt äh, nii, nagu mulle ei meeldi, kui teised üritavad äh, sekkuda minu pädevustesse, ei meeldi mulle, mulle sekkuda teiste pädevustesse, aga sellele vaatamata tahaksin ühte asja öelda Äh, kriitika, mida, äh, mis siin on kõlanud äh, Euroopa Liidu aadressil, ei ole minu arvates õige, see kriitika tuleks suunata teatud Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste vastu. sellepärast, et kui ma näen, kuidas inimesed on Euroopale pühendunud, kasutavad seda teemat ära selleks, et Euroopa Liitu, Euroopa institutsioone rünnata, siis minu arvates niimoodi me asjale küll kaasa ei aita see jõuetus, mida mõned teist on äh, maininud, äh, on mitte Euroopa Liidu jõuetus, vaid valitsuste jõuetus. Te ei saa paluda kõrgelt esindajalt näiteks äh, et ta tuleks siia ühise seisukohaga, kui on selge, et sellist ühist seisukohta liikmesriikide vahel ei ole. ning ma tahaksin seda rõhutada ja see on väga oluline sest et te tegelikult oma kriitikaga õõnestate Euroopa Liitu. Euroopa eh, Liit aga sellistes küsimustes, kus on vaja ühehäälsust nagu kaitseküsimus, ei saa Euroopa Liit võtta sõna liikmesriikide teemal, kui liikmesriigid Euroopa institutsioonidele selleks õigust ei anna, aitäh. aitäh, järgmisena härra Van Rompuy aitäh, president, kallid kolleegid. Liibüast, kallid kolleegid. see, et ma ei räägi väga emotsionaalselt, ei tähenda seda, et mind ei ole liigutanud see, mis toimub Liibüas. kuid kuid äh, mulle tundub äh, see, et kui me süüdistame ainult Euroopat, äh, ei, ei ole õiglane. Euroopa Liit ei saa reageerida üksinda, me ei saa tegutseda üksinda. Euroopa Liit peab tegutsema õiguslikul alusel ja tegema seda regiooni enda toetusel kui seda õiguslikku alust ei ole ja kui regioon meile toetust ei avalda, ei saa me reageerida. ja äh, seni me ei ole suhtunud sellesse väga süstemaatiliselt. ma teile kinnitan, et me tegeleme selle teemaga, tegeleme sellega, et Euroopa saaks äh, selle toetuse ja üritame leida rahvusvahelisel tasandil toetust selleks, et panna piir tänase Liibüa liidri tegutsemisele. ma ei taha laskuda siin lisadetailidesse, aga see ei tähenda seda, et me ei tegeleks selle teemaga väga intensiivselt. ma ei hakka siin seda tsirkust kommenteerima, mida üks teie kolleeg siin etendas ja ei ole mõtet seda teha. Õnneks äh, minu karjäär ei ole ainult selliste tsirkuste jada ja kahju on mul nendest inimestest, kes äh, oma karjäärist äh, sellise kujundavad. pakt võeti vastu seitsmeteistkümne eurotsooni valitsuse poolt kõikvõimal-, see saavutati suure häälteenamusega ja lisaks sellele arutelud Eurotsooni tasandil ei võtnud eriti kaua aega, sellepärast et meil õnnestus äh, konsensuspakt äh, koostada ja ma tahaksin seda rõhutada. Äh, arvestades seda, et ma tean, et millest me alustasime ja et ainult paar nädalat hiljem saavutati pakt, mida toetas enamus tuleb mul tunnistada, et see töö oli väga hea, keegi teine ei ole seda öelnud, mina ütlen selle põhivastutajana välja, et me tegime seda tööd käsikäes komisjoniga, see töö oli positiivne ei ole nii, et me hoiame kokku kokkuhoidmise nimel. meie ettevõtmiste eesmärk, mis iganes need ka siis ei ole, näiteks seesama Europakt või majandusjuhtimise pakett või, või majanduskasv, äh, konkurentsipoliitika, on kõik suunatud jätkusuutlikule majanduskasvule. tõsi, tõsiasi lihtsalt on see, et ilma konkurentsivõime suurendamiseta ei ole meil jätkusuutlikku tulevikku jah, minevikus on tehtud vigu liikmesriikide tasandil, tehtud ka ühtsel tasandil, Euroopa Liidu tasandil. ja meie kurb ülesanne praegu ongi need vead siis parandada. ja ma ei ole sugugi veendunud, et äh, me oleme need vead äh, õigel ajal välja toonud, ka siin kojas ei ole need õigel ajal välja toodud mis puudutab Eurotsooni laienemist, siis äh, igal hetkel võib äh, otsustada ju, et kas soovitakse teha koostööd koordinatsioon, koordineerivas tegevuses ja paktiga liituda, seda võivad teha kõik liikmesriigid ja Eurotsooni kohtumised äh, hõlmavad kõiki osapooli ehk teisisõnu siis seitseteist pluss, aga ei ole see sugugi ebanormaalne, et äh, riigid, kellel on ühisvaluuta, tulevad omavahel kokku selleks, et võtta meetmeid ainult oma tsooni jaoks. sest see on ju ometigi nende raha ja nad kannavad selle eest suuremat vastutust kui teised. sellepärast, et nendel on käibel ühine raha. aga Eurotsoon on avatud tsoon ja seega on tulevikus kindlasti neid riike, kes Eurotsooniga tahavad liituda ja on normaalne, et nad juba praegu majanduskoordineerimisel osalevad. Nad on teretulnud igal hetkel, olgu see siis pärast kahekümne neljandat märtsi või, või suisa kahekümne neljandal märtsil endal. ja ma olen isiklikult veendunud, et äh, see pakt muidugi ei ole viimane peatükk, Äh, riigivõlakriisis, aga vähemalt me oleme astunud äh, reedel väga olulise sammu edasi, me saavutasime midagi väga olulist ja teiega koostöös astume me tulevikus veel järgmiseidki olulisi samme, kui lõpuks saame ühele poole selle majandusjuhtimispaketiga ja, ja jõuame kokkuleppele komisjoni kuue ettepaneku osas suur tänu, kallid kolleegid, härrad presidendid sellega on äh, meie istung lõppenud. suur tänu kõigile ja kena päeva jätku!